aga päevakorras on tõepoolest järgmine punkt, suuline küsimus, demokraatia tugevdamine välissuhetes. ja kõigepealt saab sõna proua Haudala, kolm minutit, palun. kiitos, proua puhemees ähm,. olen suur tänu, proua president, mul on suur hea meil selle üle, et Rootsi oma eesistumise ajal on tõstatanud demokraatia tugevdamise välissuhetes oluliseks teemaks. inimõiguste alakomisjoni seisukohast tahaksime toonitada, et demokraatia ja inimõigused kuuluvad kahtlemata kokku see tuleb välja mitmesugustest demokraatia definitsioonidest ja ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et ÜRO üritas kahe tuhande viiendal aastal defineerida demokraatiat muuhulgas ja seal ähm, mainiti poliitilist süsteemi, õigusriiklust, äh, nelja vabadust ja nii edasi ja sellest ähm, tulebki välja, et inimõigusi ja demokraatiat ei saa teineteisest eristada. loomulikult on Euroopa Liidul ähm, lai valik mehhanisme, et edendada demokraatiat maailmas, kogu arengupoliitika ja loomulikult ka ühine välis- ja julgeolekupoliitika. meil on mitmesuguseid vahendeid, meil toimuvad dialoogid äh, partnerriikidega, on äh, rahastamisvahendeid ja ka valimisvaatlus on väga oluline ning tegevus rahvusvahelistel foorumitel. aga on ähm, olukordi, kus meil äh, tuleb kaaluda ka negatiivseid meetmeid ja ma tahaksin juhtida minister Malmströmi tähelepanu sellele, et üld- asjade nõukogu, mis tegeleb välissuhetega, räägib järgmisel aastal Usbekistanile seatud relvaembargo tühistamisest ja kõik äh, viitab sellele, et see on täiesti vale signaal. Usbekistan ei äh, hooli rahvusvahelise üldsuse nõudmistest. rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit on nõudnud et viidaks läbi rahvusvaheline uurimus seoses ähm, kurbade ja kohutavate sündmustega kahekümne viienda aasta kevadel Abidžaanis, kus demokraatia tallati jalge alla ja ma tahaksin äh, kuulda nüüd ministrilt, ähm, proua Malmströmilt, et äh, kuidas meil on nüüd võimalik edendada demokraatiat, kui osad liikmesriigid soovivad loobuda sellest relvaembargost niimoodi tahaksin toonitada, et äh, demokraatia ei ole mingisugune ekspordiartikkel, äh, seda ei ole võimalik niimoodi väliselt sisse juurutada ja ma tahaksin toonitada, kuivõrd oluline on kaasata alati kodanikuühiskond, sellepärast et siis hakkab äh, demokraatia kasvama loomulikult johu, rohujuure tasandilt. tahaksin siinkohal mainida, et Venemaa on koostööpartner, kes pidevalt keeldub äh, kutsumast ähm, kodanikuühiskonna esindajaid Euroopa Liidu ja Venemaa inimõiguste vahelise dialoogi kokkusaamistele. inimõigused peaksid olema kõrgemal tasemel äh, välisjulgeoleku ja arengupoliitikas, meil on vaja ka selles valdkonnas rohkem ressursse. demokraatia inimõiguste rahastamisvahend on äh, praegu liiga alafinantseeritud. suur tänu ja nüüd saab järgmisena sõna proua Jolie, kaheks pooleks minutiks, palun. Merci, madame le president, euh, madame le president du conseil, monsieur le. aitäh. mu daamid ja härrad, kolleegid. inimõigused on üksteisest ka lahutamatult seotud põhivabaduste austamine võimaldab tunnistada süsteemi demokraatlikuks. Euroopa Liit peaks terviklikumalt suhtuma äh, demokraatia põhimõtete rakendamisse. see, mida seni on tehtud, on olnud täiesti ebapiisav. seetõttu me seisame silmitsi ületamatute konfliktidega, mis on väga kõnekad kahe tuhande kuuendal aastal eh, vaidlustati otsuse legitiimsus ja seejärel võeti vastu otsus boikoteerida uut valitsust. samuti ka rahvusühtsuse valitsust, kus siis eh, jääb Euroopa Liidu usutavus, kui Euroopa Liit võtab vastu vastuolulisi otsuseid on meie parlamendiliikmed, kes Kolstromi raportit ei tunnista ega tunnusta. ja kui me seda tõepoolest järjepidevalt ka ise kõik teeksime, siis oleks see minu silmis õigustatud. ma ei tea, väga paljudel puudub lihtsalt kodanikujulg, julgus ja äh, usk nendesse väärtustesse, mille nimel me siin kõik koos töötame ja siis ei maksa imestada, kui tagantjärele puuduvad igasugused tulemused. me peame oma nõudmiste püstitamisel olema järjekindlad. nõukogu tahab peame kehtestama ühtsed äh, reeglid kogu Euroopa Liidule, peame paika panema oma prioriteedid ja seda tuleb teha, kasutades kõiki oma olemasolevaid vahendeid, välispoliitikat, äh, arengupoliitikat, ja inimõiguse küsimusi. me peame jälgima, mis toimub valimistel, et garanteerida poliitilise pluralismi jätk ning kodanikuühiskonna kaitse pikas perspektiivis. millised on meie nõudmised? nõuame, et oleks olemas läbipaistev kohtusüsteem ja et poliitiline süsteem oleks vastutav oma tegevuse eest kodanike ees Eh, kui me seda ei tee, siis pole meie poliitikal mitte mingisugust mõtet. me peame nõudma, et Euroopa Liit jääks oma kõige põhilisemate väärtuste juurde rahvusvahelisel tasandil. suur aitäh, nõukogu nimel on sõna proua Malmströmil. fru talman, ärade ledamöter. I EUs konsensus för utveckling definieras begreppet fattig suur aitäh, vaesuse demonstre-, defineeritakse erinevates kontekstides erinevalt. vaesuse ületamine on võimalik, võimatu ilma vabaduseta, demokraatia ilma vabaduseta. see tähendab seda, et me peame täiel määral austama inimõigusi, kõik need mõisted on omavahel tihedalt seotud ja meil on tõepoolest vaja terviklikku raamistikku selleks, et demokraatiat üles ehitada. ma tänan äh, Euroopa Parlamendi selles töös mulle osutatud toetuse eest. seitsme aasta vältel, mil ise olin saadik, tean, kui äh, palju on püüdnud parlament teha ära selleks, et toetada demokraatlikke arenguid Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu kõik äh, need arengud, äh, mis on algatatud äh, Tšehhi Vabariigi ja Rootsi eesistumise ajal, on juba leidnud ka arutamist. see initsiatiiv tee, panustab sellele, et demokraatia on meie jaoks, meie kõikide jaoks oluline väärtus, mille kehtestamise eest tuleb võidelda kogu maailmas, muuhulgas arenguriikides Euroopa Liit kui eh, kahtekümmet seitset riiki ühendav ühendus on äärmiselt oluline jõud demokraatia ülesehitamisel ja see on võimalik, kui Euroopa Liit panustab oma välissuhetes eh, demokraatia ülesehitusse kogu maailmas kuid loomulikult me tahame ette valmistada pragmaatilise lähenemisviisi, lähenemisviisi, mis võimaldab efektiivselt, sisuliselt äh, erinevate õiguslike ja poliitiliste institutsioonide raames tegutseda. me oleme nii mõneski punktis juba jõudnud edasi minna, me oleme jõudnud tervikkontekstis eh, välispoliitilises valdkonnas suutnud nii mõndagi ära teha, kuid me meie eh, suhted nii Aasia riikides kui ka eh, eh, Ida-Euroopa riikides näitavad, et Euroopa Liidu strateegia on olnud õige. samas on võimalik meie tegu, jõupingutusi tugevdada, oma tegevust parandada ja selleks on meil vaja poliitilist raamistikku, meil on vaja instrumenti, mis ühendaks erinevaid paralleelselt funktsioneerivaid ja täiendavaid instrumente ja selline täiendavus, vastastikune mm, täiendavus tagab eh, meie töö efektiivsuse ja eh, eh, usaldusväärsuse. meil on tõesti olulised instrumendid, mis aitaksid eh, igakülgselt demokraatiat tagada. me peame endalt küsima, kas me tõesti oskame ja suudame luua niisuguseid instrumente, mis tõepoolest tagavad eh, tulemuse ja et me võiksime hiljem rääkida, et me oleme suutnud tänu oma tööle edu saavutada. üheks niisuguseks näiteks on näiteks positiivsed arengud Balkani, Balkanil me oleme suutnud käivitada siin demokraatlikud protsessid, mis on heaks lähtepunktiks tõepoolest demokraatlike ühiskondade ülesehitamisele. samas on oluline, et olemasolevad vahendid, mis on Euroopa Liidu käsutuses, oleksid omavahel kooskõlas ja et me kasutaksime neid ka kooskõlastatult ma tean, et ka arengutöös on vaja luua uusi meetodeid ja vahendeid, sest meie eesmärgiks on inimõiguste ja demokraatia ülesehitamine ka meie partnerriikides. selles osas äh, kavatseme meie eesistujana tugineda sellele äh, tööle, mille algatas äh, Tšehhi kui eesistujariik, korraldades vastavasisulise huvipakkuva konverentsi. samuti teeme me koostööd Rahvusvahelise Demokraatia Instituudiga ja ka siin, sel-, siin koostöös selle instituudiga oleme leidnud uusi huvitavaid lähenemisviise millest nii mm, mõnigi on äh, juba leidnud praktikas rakendamist, sest meie jaoks on äärmiselt oluline, et demokraatia ja inimõiguste tagamise küsimused oleksid omavahel tihedalt seotud me saame edu saavutada siis, kui me töötame ühiselt ja me eh, loodame, et meiepoolsed vastavasisulised ettepanekud leiavad vastuvõtmist juba novembris. Need ettepanekud lähtuvad eh, tõsisest eh, põhjalikust analüüsist ja konkreetsest olukorrast konkreetsetes riikides, sest ainult niisugused vahendid Äh, mis lähtuvad konkreetsetest olukorrast, äh, partnerlusest, vastastikusest koostööst lähtuvad meetmed äh, suudavad tagada demokraatia üles, ülesehitamise ja inimõiguste kaitse. me, ka meie oleme väga mures et sellepärast et me pidevalt sei-, oleme sunnitud seisma silmitsi olukorraga, kus ähm, toimuvad ähm, ebasoovitavad poliitilised arengud ja me oleme sunnitud sageli olema pealtvaatajaks, seetõttu tahaksin erakordselt äh, tahaksin rõhutada seda erakordset rolli, mis demokratis-, demokraatia inimõiguste eest seismises äh, seismisel on nii Euroopa äh, Parlamendil kui ka Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidel. meie ühised jõud äh, on, äh, suudavad tagada selle, et Euroopa Liit tõ-, toimib tõhusamalt ja on, muutub üha olulisemaks jõuks rahvusvahelisel areenil muidugi on oluline, et kõik need jõupingutused, mida Euroopa Liit teeb, oleks senisest paremini koordineeritud ja et nii parlamendi, nõukoguga komisjoni sammud oleksid omavahel kooskõlas. nii suudab Euroopa äh, Liit tagada äh, demokraatlikud arengud ka teistes äh, maailma piirkondades sest kui me eh, ei suuda tagada inimeste põhiõigusi ja vabadusi, siis tekitab see erinevates piirkondades loomulikult inimeste rahulolematust eh, käesolevaga tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi riik, liikmeid, kes eh, seadusandlikud survet, parlamentaarset survet osutades viitavad nendele probleemidele ja sellega algatavad lahenduste leidmise otsimise ja lahenduse leidmise teed. suur aitäh! nii. järgmisena annaksin sõna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindajale äh, äh, Kaiserile suur tänu. kuidas lähendada demokraatiat rahvale, kas kodan-, tugevdades kodanikuühiskonda, võideldes vaesuse vastu ja emantsipateerides naisi? Euroopa on üritanud demokraatiat kohale viia eh, pommide ja vägivalla abil, õigemini mitte Euroopa, vaid mõningad meie partnerid. Euroopa roll on praegusel hetkel väga raske, meil on olemas finantsvahendid, mille nimi on Ehm, mille nimi on ehm, Euroopa ehm, toetus inimõiguste eh, hoidmisele, kuid eh, sellest ei piisa. meil on väga vähe vahendeid selle töö läbiviimiseks, eh, mis on põhiliselt mõeldud valimis- jälgimismissioonide läbiviimiseks. Need on, mille jaoks parlament on palunud rohkem vahendeid ja rohkem võimalusi, rohkem poliitilist eh, järjekindlust eh, valimiste legitiimsuse jälgimiseks ning eh, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Jolie mõningate meie missioonide kohta. Pole normaalne, et riik, kus, kes soovib demokraatiat kaitsta valimiskastide juures, ei soovi seda teha pärast valimisi. igatahes on vaja kasutada kõiki olemasolevaid võimalusi, välja arvatud vägivalda, selleks, et meie eh, eesmärke läbi viia. suur tänu teile! suur tänu! järgmisena härra Karin siis kaheks minutiks. tänan! kas on olemas demokraatiat ilma vabaduseta? ei. kas on olemas eh, vabadust ilma õiguseta? ei. see toob meid eh, inimõiguste küsimuse juurde Eh, siin on öeldud ka seda, et need, kes, see, kes elab vaesuses, ei saa olla vaba, sest tal ei ole valikuvõimalusi. ning eh, vaesus tähendab põhimõtteliselt seda, et eh, õiguseid pole. see tähendab seda, et vaesusel on selge si-, side demokraatia inimõiguste puudumisega meie suhted eh, kolmandate riikidega on võtnud aluseks Cotonou lepingu, mis eh, toetab inimõiguste ja demokraatia ähm, ähm, toetamist äh, vastastikuste lepingute jõustumisel. praegu võib öelda, et demokraatia ei ole Eh, küll arengu ainus alus, kuid eh, ta aitab siiski tuua kaasa häid tulemusi. me <clears throat> ei eh, saa edasi minna, kui me pole kannatlikud, kui meil pole kindlat eesmärki. me peame aitama riike, kes suunduvad demokraatia suunas. meil on vaja oma strateegiat, mis aitaks võidelda vaesuse vastu, tugevdada inimõigusi Ähm, äh, ja samuti äh, ka, samuti äh, ka kodanikuühiskonna loomist. ma olen, toetan paljud seda, mis siin eelnevalt on öeldud ja ma arvan, et need meie väärtused, mis on leidnud õigustust minevikus, peaksid juhtima meid tegevust ka tulevikus. suur tänu, järgmisena saab sõna Richard Howard üheks minutiks. suur aitäh, härra president! demokratiseerimine aitab rahulikku poliitika arengut, demokraatilist muutust, äh, äh, ühiskonna haldamisjõudu ja toet-, inimõiguste toetamist. inimõigust to-, demokraatia toetamine peaks olema meie põhieesmärgiks, sellega me saame ka vähendada ka vaesust. seetõttu on mul hea meel, et parlament selle teema äh, siin tõstatas ja tahaksin tänada Rootsi eesistujat nende algatuse eest. president, ma tõesti usun, et demokratiseerimine peaks kaasama kaasatud olema kõikidesse Euroopa Liidu poliitikatesse kolmandate riikide suhtes ja äh, mõistan hukka Euroopa konservatiivid ja reformistid, kui nad on olnud meie teksti lõikele kümme vastu, öeldes, et Euroopa saab öelda demokraatia kohta ühte asja ja teha teist tema, mittedemokraatlike riikide puhul, kui see meile niimoodi sobib ja lõppkokkuvõttes nagu proua Malmström on öelnud, demokraatia ülesehitamine on äh, palju rohkem äh, kui sellised kahepoolsed tegevused, me peame üles ehitama pluralistliku kodanikuühiskonna ja seetõttu Euroopa peaks rahastama äh, vabaühendusi, mis toetavad äh, demokratiseerumist, äh, koolitama õigusprofessionaale, teota-, tõestama sellist tegevust, mis toetab parlamendi poliitilisi parteisid, me peame toetama kodanike ülestõusmist. aitäh, härra Howitt! nüüd vaba mikrofon näen, et proua Andrikiene soovib sõna. president, madam commissioner. härra president, proua äh, minister, kolleegid, äh, tahaksin puudutada demokraatia ülesehitamist ja meie idanaabreid. viimastel aastatel on äh, siin mingil määral demokraatlikud standardid nendes riikides tagasi kukkunud. Äh, kõige murettekitavamad on Gruusia ja Moldova, igasuguse demokraatliku poliitika äh, selgroog, hästi tegutsev kodanikuühiskond on tegelikult meie idanaabritel puudu. tahaksin ütleda Rootsit hetke eesistujat, et nad olid ühed idapartnerluspoliitika algatajatest. sellel poliitikal on potentsiaali tuua meie idapoolsed naabrid Euroopale lähemale, aga paljuski ei saa idapartnerlus anda tegelikke stiimuleid nendele riikidele selleks, et nad hakkaksid kasutusele võtma pikaajalisi reforme, mis on tihti valulised, nii et minu küsimus on, et milline on nõukogu seisukoht siin selles küsimuses, mis on teie kavatsused, kas me kavatseme tegutseda robustsemalt selleks, et kindlustada, et demokraatia selles ja paljudes teistes eh, murettekitavates piirkondades eh, saab tugevamaks. aitäh! aitäh, proua Haudala, palun! Additional question, please. Uh, thank you um,. nii, arvoisa puhemies, haluais-. austatud president, ma sooviksin proua Malmströilt veel ühte asja küsida. üks Euroopa Liidu nõrkustest Euroopa Liidu demokraatia ja inimõiguste valdkonnas on see, et liikmesriikidel on äh, teineteisega vastuolus olevad eesmärgid ja see Usbekistani relvaembargo on selline küsimus, milles kõik liikmesriigid ei ole samal äh, meelel. kuidas meil oleks võimalik sellest lähtuvalt siiski teha ühist poliitikat? Usbekistan on hea näide ka riigi kohta, mis ütleb, et teil Euroopa Liiduna ei ole midagi õpetada meile demokraatia inimõiguste alal, kuna teil on ka öö, omad lüngad selles valdkonnas. kuidas me saame nüüd üle nendest topeltstandarditest, tihtipeale me õpetame teisi, aga oma sõnade järgi siiski ei käitu. Te nüüd äh, mainisite seda ideaalmõistet seoses äh, demokraatiaga ja seda topeltmoraali, see äratas ka minu tähelepanu täna. In... tänan, kas veel keegi siin saalis soovib sõna? kui ei, siis äh, proua Malmström saab vastata küsimustele, mis esitati. aitäh, aitäh saadikutele see on väga rõõmustav, et te tunnete selle küsimuse vastu nii elavat huvi on erakordselt oluline tugevdada demokraatlikke lähtepunkte ka Euroopa Liidu välispoliitikas, eeskätt praeguse majanduskriisi tingimustes, sest eh, see puudutab väga paljusid arenguriike väga tugevalt ja retsessioon tekitab sotsiaalset rahulolematust, ilma demokraatlike institutsioonideta on olukorda lahendada väga keeruline. just eeskätt seetõttu on väga oluline, kui riigis on on tugevad demokraatlikud institutsioonid ja tugev kodanikuühiskond. mis puudutab idapartnerlust, siis ma leian, et see on väga oluline demokraatia tugevdamise instrument. detsembriks valmistame ette välisministrite konverentsi ja soovime ja valmistume selleks eh, juba öö, eh, oma eesistumise ajast vältel kogu väga intensiivselt ma leian, et ka naabruspoliitikas on see küsimus väga oluline. nüüd, mis puudutab küsimust äh, Usbekistani kohta, see on väga keeruline küsimus. inimõiguste küsimused pole selles riigis sugugi mitte rahuldavalt lahendatud. meie eesmärgiks on öö, äh, samuti ka selles riigis demokraatlike arengute öö, äh, tekkimine ja areng. me tegeleme selle küsimusega ja püüame äh, tõepoolest äh, järele mõelda selle üle, millised oleksid kõige õigemad äh, suhted Usbekistaniga. võib-olla me suudame leida neid vahendeid ja meetodid, mis tõepoolest toimiksid paremini kui relvaembargo, sest relvaembargo on tegelikult sümboolne meede loomulikult on meil siin teatud eh, eh, keerulised küsimused, millele me peame leidma vastuse ja loomulikult on eh, terve rida probleeme ka Euroopa Liidul meil on ka endal küsimusi, mis vajavad lahendamist, on lünki, mis tuleb täita adekvaatselt, me peame töötama väga tõsiselt enda kallal, et olla väljaspool, väljapoole suunatuna oma välissuhetes hoopis usaldusväärsem kui seni ja ma leian, et kui me niimoodi selle poole püüame, siis me suudame Rootsi eesistu-, kui eesistujariigina äh, saavutada häid tulemusi ka novembris, aga ka tulevikus sellesuunalisel edasiliikumisel, aitäh! suur tänu, arutelu selles küsimuses on lõppenud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 nüüd asume järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on küsimused komisjonile